ja hääletame selle teksti osas siis homme. ja nüüd üks teadaanne vastavalt artiklile kakssada kuuskümmend lõikele neli kodukorrast ma tahaksin teid täivitada selles, et ei ole tehtud äh, avaldust äh, ega esitatud taotlust muudatuseks, mida tutvustati eile kell seitseteist null null ja seega on see ettepanek äh, loetud vastuvõetuks